et äh, sellest raportist on kasu ka Sudaani äh, jaoks, sest koostasin selle just ka siit Sudaani silmas pidades. suur aitäh, sellega on äh, arutelu lõppenud, hääletus selles raporti osas toimub homme. vastavalt päevakorrale on meil nüüd järgmiseks päevakorras komisjoni asepresidendi avaldus olukorrast Mägi-Karabahhias. proua Ashton, palun suur aitäh, lugupeetud president, mul on väga hea meel, et mul on see võimalus vahetada siin vaateid eh, lugupeetud parlamendisaadikutega Mägi-Karabahhi konflikti küsimuses. kui ma koos presidendi Van Rompuy ja Barrosoga kohtusin president Medved direktiiviga Euroopa Liidu Venemaa tippkohtumisel oli eh, president Medvedev optimistlik eh, Kasani eh, kohtumise osas. me ütlesime talle, et me toetame tema isiklikke vahenduspüüdeid ja loomulikult Minski rühma tööd. Obama, Medvedjevi ja Sarkozy Deauville'i avaldus tegi selgeks selle, et nüüd on kätte nüüd aeg kokkuleppele jõuda ja ilma sellise kokkuleppeta äh, Ehm, ehm, satub küsimuse alla osapoolte pühendumus. aga kahjuks vaatamata tõsistele eh, sõnumitele kõrgetel tasanditel ei eh, olnud Kasani tippkohtumine läbimurdeks. Ehm, Aserbaidžaani ja Armeenia presidendid ei kasutanud võimalust jõuda kompromissile. ma saan aru, et eh, riikidevahelised suhted on keerulised, ma kohtusin välisministritega Armeeniast ja Aserbaidžaanist ja ma saan aru, et läbirääkimised on väga keerulised Ehm, ja eh, välisteenistust eh, hoitakse kursis eh, nendest raskustest. eelmisel reedel andis mulle ülevaate asjadest Leedu välisminister, kes praegusel hetkel juhib OSCE tegevust lugupeetud president, äh, püüdlused jõuda kokkuleppeni peamiste põhimõtete osas peavad jätkuma ja ma tervitan asjaolu, et mõlemad osapooled on taas kinnitanud oma pühendumust diplomaatilisele protsessile, leidmaks rahumeelset lahendust. aga me peame nägema rohkemat kui seda ainult äh, lähikuudel. osapooled peavad äh, suurendama jõupingutusi, jõudmaks kokkuleppele enne aasta lõppu. see toimuks siis enne, kui siseriiklikud prioriteedid esile kerkivad aastal kaks tuhat kaksteist Äh, Armeenias toimunud valimised kaks tuhat kaksteist, Aserbaidžaanis kaks tuhat kolmteist. praegune staatus quo ja selle kestmine eh, on vastuvõetamatu Äh, ja vastuvõetamatu on ka äh, läbirääkimisi mõjutada vägivalla või vägivallaähvardustega. Äh, Mägi-Karabahhi konflikti rahumeelne lahendus on Euroopa Liidu strateegilistes huvides. see muudaks ka Lääne-Kaukasuse regiooni, see mm, sillutaks teed poliitilise ja regionaalse stabiilsuse suunas ning uute majanduslike võimaluste suunas Äh, piirid äh, saaksid avaneda mitte ainult Armeenia ja Aserbaidžaani vahel, vaid ka Armeenia ja Türgi vahel. Äh, maanteed, raudteed, torustikud saaksid minna kõige lühemat teed pidi ning see seoks riigid omavahel tihedamalt. ning Lõuna-Kaukasus saaks siis selleks, mis ta peaks tegelikult juba olema, Euroopa ja Aasia vaheline värav. kõik see, lugupeetud president, on Euroopa Liidu huvides samamoodi ja seetõttu oleme me valmis ja pühendunud äh, oma püüdlusi suurendama selleks, äh, et toetada Minski rühma äh, kaasesimeeste tööd. ja üheksakümne neljandast aastast osalt on juba töö käinud praeguses formaadis ning peamiste põhimõtete osas on kokkulepe eh, peaaegu et saavutatud. ning lisatoetuse iseloom, mida me saame anda, on midagi, mida me peame arutama Minski grupi eh, kaasesimeeste ja osapooltega. ja eh, nüüd praegu sellel teemal läbirääkimised ka käivad. aga asjad olgu selged, mis iganes eh, läbirääkimiste lõppvoorus eh, toimub, eh, see kõik on meie jaoks väga oluline ja meie mängime oma rolli seeläbi, et me kujundame oma poliitikat nendele riikidele Äh, Miroslav Lacek äh, käis minu nimel mõlemas riigis ja rääkis sellest väga selgelt. me tahame näha äh, edu enne septembrikuist idapartnerlus tippkohtumist Varssavis ja ma näen selgeid võimalusi parandada Euroopa Liidu kaasatust ka väljaspool läbirääkimisi. me toetame juba mõlemat osapoolte, eh, kodanikuühiskonna organisatsioone, kes edendavad inimestevahelisi kontakte eh, ja me aitame, eh, me tegutseme ka Euroopa Nõukogu raamistikus, aga me saame veel rohkemat ära teha, ma arvan, et me peame ehm, ka ehm, Äh, selle lahenduse rakendamisel oma rolli mängima, kui sinnani jõutakse. teha on palju, rekonstruktsioon, miinide likvideerimine, ähm, pagulaste tagasisaatmine, siseriiklikult äh, ümber asustatud inimeste tagasisaatmine, äh, majanduse elavdamine ja julgeoleku küsimused. ma mm, tunnustan ka teisi olulisi partnereid, kes selles regioonis olulist rolli mängivad ja me teeme koostööd kindlasti oma olulise regionaalse partneri Türgiga. Äh, ma olen teinud ettepaneku määrata uus eriesindaja Lõuna-Kaukasuse piirkonda, äh, et ta äh, need erinevad standardid edasi, et ta need erinevad koostöövormid edasi viiks koos Minski rühmaga me peame tugevdama oma kahepoolseid suhteid nii Armeenia kui Aserbaidžaaniga. Lõuna-Kaukasuse riikidega seoses on meil äh, suured äh, ambitsioonid, uued assotsiatsioonilepped, äh, suurem mobiilsus, suurem sektoraalne koostöö ja osalus Euroopa programmides ning suurem kaasatus kodanikuühiskonda silmas pidades ja avatud ühiskonda silmas pidades. lugupeetud president, meie eesmärgiks on aidata nendel riikidel oma Mm, eesmärke mm, täita ja meie vaatame selle raames, kuidas kahepoolset koostööd laiendada selleks, et äh, see äh, toetaks konfliktile lahenduse leidmist. Äh, Stefan Füüle hiljuti käis Armeenias selleks, et arutada seda, kuidas meie suhteid edasi viia ning neid tegevusi ellu viia. mina usun, et Äh, atraktiivsem ning äh, enesekindlam riik äh, mõlema riigi puhul, millel on tugevad reformikavad, on see, kuidas mineviku vaevustest üle saada. lugupeetud president, lõppude lõpuks on siin küsimuseks see, millise otsuse teevad Armeenia ja Aserbaidžaani presidendid oma kodanike huvides. meie teame, millist otsust me näha tahame, kompromissi ja rahuotsust, ja ma loodan, et meil on roll mängida selles ambitsioonis rahu saavutamises, toetades äh, Minski rühma äh, tööd, aitäh! suur tänu, proua Ashton! ja nüüd me siis läheme edasi äh, fraktsioonide esindajatega, kõigepealt härra Brock. pro-, härra president, proua Ashton, see teema on meie fraktsioonis olnud väga olulisel kohal sest me näeme, et tänu relvatarnetele on alanud uus võidujooks, milles osalevad kaks naaberriiki. ja loomulikult, et niisuguses keerulises piirkonnas äh, õhutab see kriisi süvenemist meil on tarvis astuda tõsiseid samme, et me ei seisaks silmitsi äh, samasuguse kriisiolukorraga, nagu see teravnes kolm aastat tagasi seega me peame ütlema selgelt, me peame olema põgenike poolel, kellel on õigus ja soov koju tagasi pöörduda. ma olen seisukohal, et need kuus põhimõtet, mida sõnastas Minski rühm, need tuleb mm, ühelt poolt eh, tunnustada mõlema osapoole poolt ja siis tuleb minna üle sellele, et nad ellu viia. ma leian, et see on tõesti olulise tähtsusega selleks, et selles piirkonnas öö, äh, saabuks äh, arusaadav olukord, kuna see piirkond on erakordselt oluline. ma leian, et äh, Euroopa Liit, kes on seotud nende riikidega idapartnerluse kaudu, peaks etendama konkreetset poliitikat konkreetsete ehm, stiimulite kaudu, selleks et me ju suudaksime saavutada eh, multilateraalse lähenemise, selleks et eh, tekiks koostöö riikide vahel eh, selleks, et seeläbi võiksid paraneda nende kahepoolsed suhted alati on tarvis ühendada huvisid selleks, et ületada mineviku stressi ja pehmendada selle tagajärgi. ja seetõttu ma leian, et naabruspoliitikat on vaja edendada nii, et selles piirkonnas olukord stabiliseeruks ja nii palju, kui mina olen pidanud selleteemalisi läbirääkimisi, toetavad kõik seda, et see just niimoodi tulevikus oleks. suur aitäh! suur tänu, härra Brock ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimeks kaheks minutiks härra Vigenin. lugupeetud proua Ashton, kolleegid mul on väga hea meel, et Nagorno-Karabahhi teema on jõudnud meie päevakorda. paljud inimesed tunnevad muret selles regioonis pingete tõusmise pärast ning me ei tahaks näha jälle seda, et Euroopa Liit jääb sündmustest maha. meie mure näitab, et Minski rühm on võib-olla jõudnud oma võimete piirile et nad ei suuda enam midagi rohkem teha ja ka meil on vastutus loomulikult äh, on vastutus konflikti lahendamise eest kahe riigi juhtidel, kuid me peame aitama neid läbirääkimistel ning me peame ka kandma oma vastutust ja näitama oma austust selle kahe riigi suhtes. Nendel on olnud keeruline ajalugu ja nüüd on valik selles, kas eh, nad on eh, riigid, kes on lõhkunud või ehitanud rahu. konflikti lahendamiseks on vaja mitte ainult läbirääkimisi nende maade ja Brüsseli vahel, vaid need kaks maad peavad ise omavahel läbi rääkima ja oma Eh, suhted selgeks tegema. oluline on see, et me oleme sidemes nende eh, kahe riigi esindajatega ja nad on tõepoolest mänginud eh, aktiivset rolli idapartnerluses. seepärast ma arvan, et praegu on meil võimalus osaleda sündmustes, mis näitavad, et koostööd, et koostöö inimeste vahel on tee edasi ning ma loodan, et Poola eesistujana äh, aitab kaasa lahenduse leidmisel. suur tänu ja nüüd ALDE nimel äh, proua Ojuland. president kõrge esindaja, me oleme saanud väga eh, murettekitavaid signaale Nagorno-Karabahhist viimastel aastatel. vaatamata sellele, et on sõlmitud relvalahulepe Aserbaidžaani ja Armeenia vahel, eh, ei ole olukord rahenenud. ma eh, kutsun esile vältimaks igasuguseid tegevusi selles regioonis, mis pingestaks olukorda OSCD Minski eh, rühma tegevus on osutunud mitte piisavaks, on vaja rohkem pingutada. kuna eh, nii Aserbaidžaan kui Armeenia on meie naabruspoliitika eh, sihtriigid, siis meie peaksime osalema nendes läbirääkimistes ja mängima suuremat rolli kui me hindame eh, seda olukorda, mis on eh, Nagorno-Karabahhis, siis me ei tohi eh, unustada Aserbaidžaani territoriaalset terviklikkust, me peame meeles pidama neid ÜRO julgeolekuresolutsioone, julgeolekunõukogu resolutsioone, mis on koostatud ma loodan, et Euroopa Liit suudab ehm, aidata neid riike üle saada sellest eh, konfliktist, austades eh, rahvusvahelist õigust. suur tänu! suur tänu, eh, proua Ojuland ja nüüd roheliste nimel kolleeg Lunatšek. suur tänu, president. see konflikt on Ähm, selliseks komistuskiviks, mis ei luba meil ähm, äh, arendada partnerlust. Aserbaidžaan on meie partner ja sellepärast ma kutsun Armeeniat üles alustama läbisrääkimisi ja samal ajal äh, peab ähm, Aserbaidžaan äh, piirama oma Äh, äh, sõjalisi kulutusi, sest nende sõjalised kulutused on suuremad kui Armeenia terve riigieelarve. ja ma arvan, et Euroopa Liit peab mängima aktiivsemat rolli. ja oleks väga hea, proua Ashton, kui äh, kui ehm, ehm, juhtrolli Minski grupis võtaks enda kätte ehm, Prantsusmaa, sest see tähendaks Euroopa Liidu aktiivsemat osalemist kui e, kõik need konfliktid, mis on Abhaasias, Transnistrias ja nii edasi, e, nende puhul midagi ei juhtu, siis e, me seame kahtluse alla terve Euroopa Liidu esaldusväärsuse, ma küsin, miks me nendesse konfliktidesse suhtume erinevalt? ja nüüd eh, pooleteiseks minutiks saab sõna härra Provera. nagu ma teen nüüd. suur aitäh. Mägi-Karabahhi teema ei ole tegelikult väga üldteada. sageli sealt eh, meieni jõuduv, jõudev teave on ebaühtlane ja hajus. ühe riigi territooriumi territoriaalne terviklikkus on oluline teema eh, mitte ainult Gruusia, vaid ka Aserbaidžaani puhul siin on olnud väga palju erinevaid dokumente, mis on vastu võetud, Julgeolekunõukogu resolutsioon aastast kaks tuhat kaheksa, aga ka meie oleme dokumente vastu võtnud, kuid me peaksime jääma äh, äh, truuks territoriaalse terviklikkusele põhimõttele ja me ei saa seda nüüd antud konkreetses olukorras küsimärgi alla saa-, seada. see kindlasti ei aita olukorra stabiliseerimisele kaasa ega sugugi süvenda rahu maailmas. meil on mõlema nende riigiga äh, idanaaberluse kavas koostöö ja ma leian, et me peaksime seda ära kasutama äh, selleks, et asi töötaks armeenlaste kasuks, kes kahjuks peavad elama okupeeritud territooriumil. suur aitäh, härra Stojanov, palun. aitäh. härra president, ma tahaksin vastu vaielda kahele eelkõnelejale, sest sest bolševikud tahavad ühte osa riigist lihtsalt teisega liita või iseseisvaks kuulda. praegu me puutume kokku sellega tegelikult analoogse olukorra kokku Balkanil, kui me räägime Makedooniast Mägi-Karabahhias on ikkagi tegemist hoopis teistsugune olukord kui suhetes Bulgaaria ja Kreeka vahel. suhetes, mis käsitleb Füüromit. kui me aga räägime Aserbaidžaani ja Armeenia äh, Armeenias, siis on tegemist kahe vaenutseva naabriga, mille puhul üks riik isoleeritakse täielikult. jah, me teame seda, et läbi Mägi-Karabahhia on oluline sõlmpunkt nafta- ja gaasitrasside jaoks ja sellele viitasite ka teie, äh, proua Ashton. ja seda me ei saa kahe silma vahele jätta. nii, ja nüüd härra Kaaler. väga tore ütleb härra Kaaler, et me arutame seda küsimust veel enne suvevaheaega, sest on väga oluline, et me võtaksime vastu dokumendi ja saadaksime parlamendina selge sõnumi. mina olen väga mures sellepärast, et selles väga pingsas, sisepoliitiliselt, välispoliitiliselt pingsas regioonis ootab meid taas kord ees palav suvi ja et me puutume kokku taaskord geopoliitiliste probleemidega. ma leian, et me ei saa endale lubada toetada lihtsalt ühesõnal-, üldsõnaliselt üht või teist konflikti osapoolt, kuid me peaksime tegema kõik selleks, et Minski töörühma välja töötatud kuus punkti, mida mõlemad pooled tunnustavad, leiaksid praktikas rakendust. sest me ei tohi endale lubada seda, et ük-, üks äh, läbirääkimise osapool äh, läbirääkimise laua tagant lahkub. me ei tohi lubada, et äh, üks osapooltest asuks tegutsema kontraproduktiivselt või et valiks lausa sõjalised vahendid selle konflikti lahendamiseks oma vaatevinklist lähtudest ma leian, et meie kui Euroopa Liit suudame siinkohal pakkuda väga paljut omapoolseid kogemusi, eh, koostööd, vähemuste kaitset, demokraatlike struktuuride ülesehitamist ja nii edasi ja nii edasi ja kuni eh, ühtsesse majandusruumi kaasamiseni välja. see on tegelikult see olukord, kus Euroopa Liidul on pakkuda välja lahendusi, mis tagavad äh, huvi ja kasu mõlemale osapoolele. ja mina leian, et äh, Kaasani läbirääkimised minu silmis kukkusid läbi eeskätt sellepärast, et ma ei arva, et Venemaa oleks just nõnda öelda aus äh, ja õhinal sinisilmne läbirääkija, vaid näeb kogu protsessis kasulikku momente iseenda jaoks. suur aitäh, härra Kaaler ja nüüd härra Kirillov suur aitäh, aasta tagasi võttis parlament suure häälteenamusega vastu resolutsiooni Euroopa Liidu strateegia vajaduse järele Lõuna-Kaukasuse osas. see resolutsioonis toodi välja selle piirkonna strateegiline olulisus eh, ja see oht, mis eh, Euroopa Liidule on eh, Mägi-Karabahhi lahendamata konflikti näol tavainimesed, keda see konflikt mõjutab, elavad pidevas sõjahirmus ei ole väljavaateid arenguabile või arengutele ja eh, miljonid inimesed, kes on ümber asustatud, on pantvangid olukorrale, mis on liiga kaua aset leidnud. jah, Minski rühm ja eh, president Medvedev on isiklikult teinud eh, palju selleks, et rahumeelset kokkulepet leida, aga miks siis iga kord, kui mõlemad pooled kokku saavad, jõuab asi tupikseisu ikkagi? Äh, need läbirääkimised äh, on äh, väga salajased ja selline olukord on end ammendanud mm, sest kui osapooled kokkuleppele ei jõua, siis me oleme abitud. Euroopa Liit peaks töötama välja mandaadi Prantsusmaale oma esindajana Minski rühmas ning ta peab hakkama mängima aktiivsemat rolli koostöös Venemaaga ja teistega eh, selleks, et avaldada rohkem survet eh, jõudmaks kokkuleppele põhiliste põhimõtete osas. teisest küljest aga poliitilised julgeolekugarantiid eh, on midagi, mida tuleb anda mõlemale osapoolele, kui neid palutakse, seda selleks, et areneks see vastaspoolne usaldus. Euroopa Liit peaks olema ka aktiivne, pakkumaks stiimuleid infrastruktuuri arenguks ja majanduslikuks arenguks ning investeeringute tegemiseks, sellepärast et inimesed, pagulased, kes tulevad tagasi ja ümber ümberasutud inimesed, kes pöörduvad tagasi oma kodukohta, äh, tunnevad, et neid toetatakse. selline äh, roll äh, Euroopale, mida see koda aasta aega tagasi toetas, tagaks meile mm, turvalisema naabruskonna ning aitaks kindlustada ka neid energiakoridore, mis on Euroopa varustamisel väga olulised Äh, proua Ashton. ja ma tahaksin lõpetuseks, proua Ashton, öelda, et äh, teil on ülim aeg seda regiooni külastada ning äh, olla kaasatud selle külmutatud konflikti lahendamisse, mis tegelikult praegusel hetkel ei ole enam külmunud konflikt, vaid üsna tuline. härra Kirillov, palun Teie, teile näidati sinist kaarti, kas te olete nõus vastama? lugupeetud kolleegid aitäh, härra Kirillov, ma tean, et äh, Venemaa on see, kes äh, sellesse konfliktipiirkonda kõige rohkem relvi saadab. nii et äh, nad saadavad sinna relvi, teevad kättesaadavaks oma, oma sõjaväebaasid. mida siis härra Putin sinna investeerib? mida teie asjast arvate? suur tänu selle küsimuse eest, kallis kolleeg. küsimus on raske, tunnistan tõesti. huvitav on see, et me peaksime eh, õhutama Venemaad eh, täitma positiivset rolli. Venemaa peab aitama kaasa selle konflikti lahendamisse aga Venemaa võib arvata teistmoodi, sellepärast et tema lühiajaliseks huviks on see, et need maad oleksid omavahel konfliktid. Äh, aga see ei tähenda, et Euroopa Liit ei peaks äh, partnerluses mitte mängima aktiivset rolli. nüüd härra Segedi üks minut. suur tänu, president, lugupeetud kolleegid üheteistkümnendal ähm, aprillil äh, tegi ähm, äh, Ungari äh, parlament avalduse selles osas, et mõista hukka armeenlasi, Armeenia ja Vene tegevust üheksakümne teisel aastal Eh, tänu eh, eh, Armeenia sissetungile kaotas Aserbaidžaan kakskümmend protsenti oma territooriumist. Armeenia genotsiid Mägi-Karabahhias oli Eh, on unustatud kahekümne esimesel sajandil, aga tegelikult me ei tohi unustada rahvuslikke eh, tragöödiaid ja me ei tohi ka elada topeltstandardite alusel. Eh, meie toetame Ungaris asereid, me oleme nende vennad ning ma kutsuksin üles kõiki osapooli toetama Aserbaidžaani. suur tänu, härra Segedi ja nüüd pooleteiseks minutiks härra Kovatšev proua Ashton, lugupeetud kolleegid. tänane arutelu on põhjustatud sellest, et Mägi-Karabahhias järjest tõuseb pinge ning kõik on endale võtnud kohustusi, need, kes on konfliktiga seotud ja on täiesti vastuvõtmatu, et selle regiooni liidrid spekuleerivad külmutatud konfliktidega. on vaja leida rahumeelne lahendus, eh, mille aluseks on territoriaalne terviklikkus ja jõu mittekasutamine. Need on olulised põhimõtted. ma olen mures, nii nagu mu kolleegidki, eh, relvastumise pärast eh, selles piirkonnas, mis pingestab olukorda sellest ei võida mitte keegi. Armeenia ja Aserbaidžaan eh, peavad võtma endale kohustused ning eh, nad peavad lõpetama oma eh, jäärapäisuse see, mida on tehtud minevikus, ei ole toonud kaasa edu ning president Havel on nõus kohtuma äh, osapooltega, äh, tal on kontakte äh, selles piirkonnas, mängima positiivset rolli selleks, et konflikt laheneks rahumeelselt. ja ma loodan, et Euroopa Liit mängib ka suuremat diplomaatilist rolli ja ma tahan tõepoolest näha uut Euroopa Liidu eriesindajat Kaukaasia regioonis. suur tänu, härra Kovatšev. ma ei näe, et proua Hertsog siin ruumis oleks, sellepärast äh, ma annan sõna härra Tokesile. härra Tokes, palun vabandage, härra Tokes, et ma teie romantilise äh, kohtumise siin lõpetan, aga praegu te peate sõna võtma Te võite pärast muidugi edasi kudrutada, aga nüüd on praegu aeg teil sõna võtta. härra Tokes. Ehm, ma vabandan, ütleb härra Tokes. jah, ütleb president, me oleme kõik inimesed äh,. Äh, äh, enne eh, Kaasani eh, tippkohtumist kahekümne neljandal juunil oli tõepoolest rahvusvahelise eh, üldsuse ootused väga kõrged selles osas, et Armeenia ja Aserbaidžaan suudavad lahendada konflikti mm, Mägi-Karabahhias, see on piirkond, kus on elanud võõra võime all käsi õlg õla kõrval koos Armeenia kristlased ja siis moslemitest aserid kahjuks eh, need läbirääkimised mm, näitasid, et edu ei saavutata ja selleks, et inimesed enam rohkem ei kannataks, ei või Euroopa Liit eh, istuda käed rüppes ning eh, ei tohi lasta venelastel kujundada kogu seda protsessi vastavalt oma strateegilisele mõjule. me peame jät-, jätkama surve avaldamist, me peame toetama mõnda maad, aga seda tasakaalustatud moel, nii et nad võtaksid vastu põhi, põhiprintsiibid, mille alusel oleks võimalik eh, ehitada üles rahu ja eh, jõuda üksmeelele eh, tegemist on humanitaarkriisiga, aeg jookseb Mm, eh, tuhanded inimesed on sunnitud olnud oma kodudest eh, põgenema, nad eh, elavad mm, jubedates tingimustes, nendel peab olema võimalus koju tagasi pöörduda. on vaja dialoogi ja kompromissi, on vaja, et meie naabrite hulgas ja Kaukasuses valitseks rahu. suur tänu, härra Tokes. ja nüüd pooleteiseks minutiks härra Schöpfling uh,. suur aitäh, lugupeetud president, kõrge esindaja sellest arutelust on väga selge see, et äh, Mägi-Karabahhi äh, äh, küsimus on olnud külmutatud pikka aega. me teame, milline on taust sõja lõpp leppe Armeenia ja Aserbaidžaani vahel üheksakümne neljandal aastal. Armeenia okupeeris umbes viiendiku Aserbaidžaani territooriumist ning eh, eh, selle tagajärjel oli üle miljoni inimese põgelis-, põgenikud. aga olukord on veelgi keerulisem, Venemaa, Türgi ja Iraan on huvitatud sellest piirkonnast ning võiksid äh, äh, olla äh, huvitatud ja osalised, kui probleem ja see mm, konflikt jälle lahvatab Armeenia on teinud sõjalisi ettevalmistusi ja teine pool samuti eelmisel kuul, nagu me teame, Venemaa äh, äh püüdis Gazanis kahte poolt lepitada, aga kukkus läbi. Äh, usalduse tase vastaspoolte vahel on liiga madal ja tagajärjeks on äh, frustratsioon Bakuus ning frustratsioon ei ole hea asi aga see on mõistetav, kui suur osa territooriumist on väljastpoolt okupeeritud Äh, konflikti eskaleerumine äh, on midagi, mida ei saa välistada, see aga ei ole mitte kellegi huvides äh, ja kiiresti tuleks tegeleda lepituse tegevusega. ma pooldan neid, kes soosivad Euroopa Liidu kaasamist siia. suur aitäh ja nüüd härra Kelam, teil on poolteist minutit suur aitäh, lugupeetud president, proua Ashton, kõigepealt äh, ma pean kahetsusega ütlema, et see arutelu ei äh, tipne parlamendi resolutsiooniga. tänane järeldus on selline, et praegune status quo äh, selle konflikti puhul äh, ei ole jätkusuutlik ning äh, vaja on jõuda kiiresti diplomaatilisele lahendusele me peaksime kõiki osapooli hoiatama, et mis tahes vormis jõu kasutamine äh, võiks praeguses olukorras tuua kaasa äh, kohutavad olukor-, tagajärjed äh, kogu piirkonnale. meie kohustus on täna saata välja tugev signaal kõikidele osapooltele, Aserbaidžaanile, Armeeniale ning ka Venemaale, selleks, et pinge ei eskaleeruks Venemaa äh, vastutus äh, selles kriisis on väga äh, oluline, ta müüb relvi mõlemale osapoolele ja tundub, et Venemaa on huvitatud sellest, et regiooni üle oma haaret tugevdada Äh, Euroopa Liidul on äh, siin oma roll mängida, nagu ma ütlesin, aga meil on täna vaja eriti just äh, seda, et Euroopa Liit oleks tõeliselt pühendunud selle regiooni rahu ja stabiilsuse tagamisele Äh, alles hiljuti ei olnud meil Euroopa Liidu äh, rahustiimuleid, aga ääretult oluline on, äh, et me oleks selle regiooni stabiilsuse huvides mitte ainult pühendunud, vaid võtaksime arvesse ka kõiki osapooli. väed tuleks sellest piirkonnast esmajoones tagasi tõmmata, aitäh. minuto y e medio el señor Abat suur aitäh, härra Kelam ja pooleteiseks minutiks saab sõna äh, härra Abad. härra president, mina käisin selles piirkonnas kaheteistkümnendal oktoobril ja kohtusin ka elanikkonnaga ja nad tunnistasid, et äh, vägivald süveneb. Nad rõhutasid seda, et eeskätt Aserbaidžaan kasutab äh, militaar- retoorikat ja selles mõttes ma leian, et Minski rühm peaks olema senisest aktiivsem, kuid pärast kaasami, kaasani kohtumist on selge, et kokkulepet ei õnnestunud saavutada. mul on väga kahju, et president Alijevi mm, äh, sõjaga varjatud sõjalised ähvardused valavad lisaks kõigele veel õlitulle. ma leian, et Minski rühma kuus punkti kuuluvad täitmisele selleks, et tõesti hakata surnud punktist edasi minema. minu arvates on väga oluline, et sellesse protsessi kaasatakse ka Mägi-Karabahhi osapool, sest kui Mägi-Karabahh jäetakse kõrvale, siis ei ole võimalik nagu edu saavutada, sest äh, arutelud ja läbirääkimised käivad üle nende peade. Euroopa Liit peab oma äh, mõjujõudu kasutama, sellepärast et konflikt tegelikult on vallandunud otse e, Euroopa Liidu e, ukse ees ja kui me teame, et meil on olemas e, idapartnerlus, koostöö nii Ara-, Armeenia kui Aserbaidžaaniga, siis tuleb siin peituvaid võimalusi efektiivsemalt ära kasutada. me peame välja töötama tasakaalukama resolutsiooni kui see, mis meil praegu on kasutada. suur aitäh, poolteist minutit, proua äh, Vaidere. aitäh. enne suvepuhkust tahaksin ma olla kindel, et et Mägi-Karabahhi piirkonnas me ei näe äh, Gruusia olukorra kordumist, äh, mis leidis aset kahe tuhande kaheksanda aasta suvel. aga äh, see olukord seal piirkonnas tekitab tõelist muret ja kahetsusväär on sellega seoses see, et parlament resolutsiooni vastu ei võta selles küsimuses. Euroopa Liit ei ole olnud piisavalt aktiivne leidmaks lahendust sellele konfliktile. meil on ressursse, meil on kogemusi selle saavutamiseks proua Ashtoni äh, visiit äh, sellesse piirkonda aitaks tõenäoliselt olukorda lahendada. Venemaa roll on väga oluline, sest Venemaa annab äh, omalt poolt Aserbaidžaanile sõjalisi, sõjalist relvaabi ja ka koolitus selles vallas. Äh, pärast äh, Kaasani kahekümne neljanda juuni kohtumist äh, kirjutas president Medvedev alla leppele, mis pikendab sõjalisi operatsioone selles piirkonnas ja seda aastani kaks tuhat nelikümmend kaks. tegelikult on ka teised riigid sellest kõigest seal huvitatud selles riigis on tõesti rahvusvaheline kohalolek ja seda mitte ainult Euroopa Liidu seisukohast lähtuvalt ja Minski rühma äh, riikidest lähtuvalt, ma olen veendunud, et kõik okupeerivad sõjaväelised jõud tuleb sellest piirkonnast välja tuua. samal ajal pagulased ja ümberasustatud isikud peavad saama võimaluse oma kodudesse tagasi pöörduda. see protsess peab äh, olema rahvusvaheliselt jälgitud ja pärast seda me saame oodata siis referendumit seal, aitäh. Lissek suur aitäh, härra Liisek, teil on poolteist minutit. suur aitäh. Ähm, proua kõrge esindaja. kõigepealt tahaksin ära märkida selle, et ähm, eelnevad kõnelejad on juba rääkinud Poola eesistuja rollist selle konflikti lahendamisel, aga eesistuja saab ainult teid toetada, proua Ashton, sellepärast et vastavalt Lissaboni leppele on välispoliitika pädevused teil loomulikult proua, te teate Poola välisministrit Sikorskit, mina tunnen teda ka ja ma olen täiesti veendunud, et minister Sikorski toetab teie tegevust. loomulikult me oleme mures selle olukorra pärast, mis Mägi-Karabahhis valitseb aga äh, mõned inimesed on äh, tõesti hirmul ja äh, kui mõelda Gruusiale, siis mina olin Gruusia raportöör ja käisin hiljuti ka seal kohapeal ja mul oli võimalus rääkida valitsuse esindajatega, parlamendi spiikriga ja presidendiga ning nad kõik ütlesid, et nad on kabuhirmus seoses sellega, mis Mägi-Karabahhis võib toimuda ja nad kardavad sellepärast, milline äh, selliste arengute mõju võib olla Gruusiale ja seda eriti teatud kolmandate osapoolte huvides. niisiis, seetõttu mina äh, palun teid, proua Ashton, äh, rääkige Venemaa, Aserbaidžaani ja Armeeniaga, aitäh. suur tänu, härra Liisek ja nüüd äh, proua Seokarus äh,, poolteist minutit e,. suur tänu, proua Ashton suur aitäh! ma räägiksin läbikukkunud kohtumisest Kaasanis, sest Mägi-Karah-, Karabahhi elanik kannatavad oluliselt rohkem või eh, kui eh, araabia riikide rahvad ja kui need inimesed elaksid araabia riikide piirkonnas, siis me toetaksime neid, kuid kahjuks see ei ole nii tegelikult on ju, seisame silmitsi olukorraga, kus Mägi-Karabahhi elanikkonda praktiliselt enam ei eksisteeri. siin räägitakse relvadest keda me saa-, siis tekib veel küsimus, kas me tõesti peaksime saama, saatma sinna ka omapoolseid nõnda öelda Euroopa Liidu eh, rahuvalvajaid, kas see on otstarbekas? ei tohi unustada, et sealkandis on terrorism ja relvadega varustatus elanikkonna hulgas väga levinud. ei tohi unustada, et kui inimestel tekivadki sissetulekud või kui Mägi-Karabahhil tekivad rahalised vahendid, siis ostetakse selle eest kiiremas korras relvi me ei tohi eh, mitte mingil juhul loobuda nõudmisest, et armeenlased peavad viima oma väeüksused Mägi-Karabahhiast välja. me peaksime igal juhul jälgima, et oleks selge, kes kus sinna piirkonda relvi ostab. suur aitäh, proua Ibrisakitš. Eh, mina esindan täna Rootsit, aga ma olen Bosnia põgenik, mina kogesin sõda Bosnias, seda sõda, millest siin on mitu korda räägitud. mina istusin ja ootasin, et keegi Euroopa Liit, Ameerika, NATO, kes iganes vähegi olukorda sekkuks, teeks midagigi, ent mitte keegi ei teinud midagi see tekitas tohutut frustratsiooni minus ja sellest kasvas välja minu poliitiline aktiivsus. kui ma aga täna kuulen äh, Mägi-Karabahhia äh, problemaatikast, siis andke andeks, on väga sarnane olukord seal, mida ise olen kogenud, etnilised puhastused, vägivald, siis nõuded iseseisvuse saavutamiseks ja nii edasi. ma leian, et mitte keegil ei ole keegi ei ole küll nõudnud, aga mina tahaksin küll nõudma, et tegelikult tuleks niisugusele olukorrale kiiremas korras lõpp teha. me tänasel päeval me saa-, siis me saaksime tulevikus hakata rääkima arengutest, lahendustest, aga me peame kõigepealt saavutama seda, et põgenikel avaneb võimalus eh, Mägi-Karabahhiasse tagasi pöörduda, kui nad sinna tagasi pöörduda ja neil ei õnnestu, saame endale teise Res Publica Srpska. suur aitäh! härra Stojanov, palun. ta näitas sinist kaarti, kas te aktsepteerite tema küsimust? jaa, aga loomulikult.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 Kosovo kujutas endast ju ka suveräänsest riigist eraldumist ja te leidsite, et see on korrektne. kuid aga see, mis praegu toimub Mägi-Karabahhias, siis seda te saate küsimärgi alla. miks te arvate, et teil on õigus rakendada kahekordseid standardeid? kord te et, et, äh, räägite etnilistest puhastusest, kord jällegi mitte aitäh härra Stojanov peaks ju teadma, et Kosovo on rahvusvaheliselt tunnustatud erakordse juhuna. minu arvates see lepitigi kokku, et see kehtib ainult Kosovo puhul, mistõttu ma leian, et Euroopa Liit peaks olema järjekindel analoogsete olukordadega kokku puutudes ükskõik, kas me räägime Mägi-Karabahhiast, Transnistru vabariigist, me peame olema väga sihikindlad ja järjepidevad, kui me räägime territoriaalsest terviklikkusest. miks Euroopa Liit ei kaitse Aserbaidžaani territoriaalset terviklikkust? suur aitäh, proua Ivri Sagic ja nüüd meile on avatud mikrofon, härra Landsbergis, palun härra president Äh, proua kõrge esindaja, lugupeetud kolleegid. tundub niimoodi, nagu meie mõtteviis äh, selles, nagu me mõtleksime kuidagi väga uuesti sellest, mis toimus äh, Armeenia ja Aserbaidžaani vahel on olemas eh, grupp, keda nimetatakse Minski rühmaks ja kahekümne aasta jooksul on nende töö tulemus olnud null. kogu aeg kasutatakse selles piirkonnas sõjalist jõudu, seal on vähkkasvaja ja siis tegelegem selle eh, haigusega eh, maad on anastatud võõrvägede poolt, kogu aeg snaiperid lasevad inimesi maha ja ärgem siis petkem ennast. kuidas tegutseda? kõik need resolutsioonid, kas me kirjutame neid üks või kümme, see on täiesti mõttetu tegevus, kõik äh, okupeeritud Aserbaidžaani territooriumid, kõik äh, see kõik need probleemid tähendavad seda, et me peame koputama Venemaa sü sü südametunnistusele, me peame Venemaad eh, kutsuma korrale. tänu, härra Landsbergis. Eh, ja nüüd härra Mitras, üks minut. suur tänu. Lõuna-Kaukasus on koht, kus on põgenikud seal on neid igal pool. mina nägin neid oma silmaga, aga e, tegelikult me ei näe nii palju põgenikke e, Nagorno-Karabahhis, kuivõrd me näeme inimesi Bakuu tänavatel. kui me võtame ühe poole positsiooni, siis e, me ei saa seda konflikti lahendada tegemist on etnilise konfliktiga, see on üks nimetus nende kõikide jaoks. tegemist, see on asi, mida me ei tohi unustada. minu arvates eh, Minski grupp on eh, näinud vaeva, aga eh, nende tegevus ei ole tõhus, nendel on oma Eh, huvid selles eh, piirkonnas ja me ei tohi anda Venemaale vabad käed tegutsemaks selles piirkonnas. proua Ashton, eh, äärmiselt oluline on see, mida teete teie. suur tänu, härra Niklas järgmine kõneleja, härra president Nagorno-Karabahhi eh, eh, kirjeldatakse kui eh, külmunud konflikti, aga see ei ole üldse õige, asjad lähevad seal väga kiiresti kuumaks, eh, järjest rohkem tapetakse armeenlasi ja sellesse konflikti tõmmatakse Iraani ja Venemaad ühelt poolt ja teiselt poolt meid ja see on äärmiselt ohtlik. tegelikult on asja taga hoopis naftadollarid, sellega finantseeritakse seda eh, konflikti, tuuakse, eh, tuuakse sinna relvi ja ähm, ja, ehm, ja Aserbaidžaan teeb seal kurja häält, kasutades hirmsaid rahalisi vahendeid, tegelikult nende poolt on ka Venemaa ja nende vastas seisab imetillukene Armeenia. loomulikult Armeenia peab oma äh, väed äh, välja viima, kõik inimesed peavad saama kodu äh,, koju tagasi tulla aga e, ei e, territoriaalne paindlikkus ega iseseisvuse püüdlused ei ole absoluutsed e, põhimõtted ja sellepärast, et me saaksime selle konflikti lahendada, me peame kasutama kõiki võimalusi, eriti Euroopa Liidu alalise esindaja kohalolekut. rahu on vaja. suur tänu, härra Tänak. ja nüüd ma annan sõna Eh, proua Pasescu. declarația înaltului reprezentant aitäh! kõrge esindaja avaldus täiendab Euroopa Liidu reformipoliitikat ja naabruspoliitikat niisuguste konfliktide lahendamine nagu Transnistrias või Mägi-Karabahhias on väga olulised valdkonnad selleks, et oleks võimalik saavutada meie kontinendil stabiilsus ja rahu. tuhande üheksasaja üheksakümne neljandal aastal sõlmiti relvarahu, kuid praeguseks on kahe riigi vahelised äh, suhted pingestunud Minski rühma töö on saavutanud et praeguseks kriitilise momendi ja Kaasani tippkohtumine näitas, et see ei suutnud parandada Armeenia ja Aserbaidžaani vahelisi suhteid. kogu poliitiline arutelu radikaliseerub ja on kuulda relvade täristamise valmisolekut Äh, see kõik äh, äh, ohustab regionaalset stabiilsust, aga ka energiapoliitikat. härra Vilder, palun. aitäh, härra president. ma tervitan Euroopa Liidu rolli Mägi-Karabahhias, ma tervitan seda, kui seda rolli suurendatakse. kuid mul on küsimus kolleeg Schöpflin juba rääkis sellest, see on, puudutab Iraani, Iraani rolli. Kaasanis pärast läbirääkimiste läbikukkumist võttis ju Iraani parlamendi spiiker sõna, kes leidis, et regionaalseid konflikte tuleb lahendada regioon, regioonis, aga mitte rahvusvahelisel tasandil. suur aitäh, härra Vilder! proua Vaider, ma väga vabandan, ma tahtsin lihtsalt parandada ühte asja, sellepärast et üks kolleeg, kes mu kõnet inglise keeles ütles, äh, kuulas, äh, juhtis äh, minu tähelepanu asjaolule, et üks lause tõenäoliselt tõlgiti valet valesti mu kõnest. ma tahaksin korrata seda fraasi, nimelt eh, Venemaa eh, annab Armeeniale relvi ja eh, militaarkoolitust. kõik muu oli tõenäoliselt õigesti tõlgitud, aitäh. suur aitäh selle selgituse eest, proua Vaidere. proua Ashton, nüüd on sõna teil suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud parlamendisaadikud, ma olen võrdlemisi, ma teen võrdlemisi lühidalt, sellepärast et ma arvan, et need sõnavõtud, mis siin on kõlanud, on asja iva kokku võtnud kõigepealt ma tahaksin öelda, et äh, ma olen nõus sellega, et äh, ma peaksin sinna piirkonda reisima, ma oleksin sinna juba läinud, aga viimastel nädalatel on mul olnud väga palju asjatoimetusi, aga loomulikult on äh, minu jaoks tegemist prioriteediga ja ma saatsin oma kolleegi selleks, et tagada, et me saadame välja korrektseid signaale, me oleme kohtunud mõlema osapoole välisministritega ja ministri ja Minski rühma juhtidega. teine asi, mida ma tahtsin öelda, on see, et ähm, me mängime rõõmuga olulisemat rolli. Prantsusmaa äh, jätkab hea meelega praeguses rollis, äh, tal on äh, veelgi rohkemat anda ja meie roll on toetada oma liikmesriiki tema töös ning tagada see, et me saame omalt poolt panustada nii palju kui võimalik. me jätkame seda tööd. ma olen nõus sellega, mida saadikud ütlesid, oluline on Äh, teha koostööd mitte ainult osapooltega, äh, vaid äh, teha tööd ka kohapeal ja sellepärast ma mainisin ka juba varem, et me oleme püüdnud omalt poolt edendada inimestevahelisi kontakte. nagu saadikud on öelnud, siis tegemist ei ole tegelikult külmutatud konfliktiga, see konflikt soojeneb järjest rohkem ja see on konflikt, mille pärast me tõsist muret tunneme. ma olen nõus sellega, mis siin öeldi usalduse puudumise mm, kohta. ma leian, et tegemist on õigeaegse arutelu aruteluga ja ma tänan teid selle arutelu eest, sellepärast et see on valdkond, eh, mille puhul me välisteenistuses oleme teadlikud sellest, et me peame oma tähelepanu sellele probleemile eh, pühendama, eh, me peame tegema kõik selleks, et koostööd teha Minski rühma teiste osapooltega ja eriesindaja peab ka seda tööd suutma teha tulevikus aktiivsemalt. Eh, suur aitäh veel kord ja ma ootan pikisilmi võimalust selle aruteluga ka jätkata, aitäh. suur aitäh, proua Ashton. nüüd liigume edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on asepresi-, komisjoni asepresidendi eh, avaldus, mis puudutab eh, ettevalmistusi detsembris.